ja äh, kestab kella neljateistkümneni, siis on lõunapaus ja jätkame uuesti kell viisteist ja jätkame kuni kella kahekümne kolmeni. suur tänu kõnelejatele, suur tänu administratsioonile ja suur tänu tõlkidele. head ööd teile kõikidele või head puhkust või siis head isu, kui keegi veel õhtusööki läheb sööma